tere hommikust, kallid kolleegid. me jätkame oma istungit ähm, koos suursaadik Tibor Totiga, kes on äh, äh, nuuma, tuumakatsetuste täieliku keelustamise lepingu organisatsiooni ettevalmistama komisjoni täitevsekretär. tegemist on teemaga, mis meid eriti huvitab mis on väga päevakajaline. Te olete selle komisjoni täitevsekretär kahe tuhande viiendast aastast saadik. Teil on relvastuskontrolli ja desarmeerimise vallas suur kogemus ja ma tuletaksin meelde, et see leping on tuumarelvastuse leviku keelustamise oluline osa nelikümmend neli riiki on sinna alla kirjutanud juba ja me tahaksime loomulikult teada, millised on, milline on seis ratifitseerimisega ja jätkame ka päevakajalistel sündmistel. möödunud nädalal te olite New Yorgis, kus ÜRO Julgeolekunõukogu käsitles tuumarelva leviku teemat ja äh, mida te saaksite meile rääkida hiljutistest arengutest Iraanist, Põhja-Koreast ja millised on need otsused, mis möödunud nädalal New Yorgis vastu võeti, nii et teil on sõna suur aitäh, tere hommikust ja suur aitäh eh, selle võimaluse eest. Eh, mulle tundub, et praegu on väga sobiv hetk, et minul ja sellel organisatsioonil, mida ma esindan, eh, avaldada tänu selle vankumatu toetuse eest, mida Euroopa Liit on sellele lepingule osutanud. et antud hetkel, nagu öeldi, Äh, äh, on just selja taga väga huvitav nädal New Yorgis, kus äh, kõige kõrgemal tasemel peaministrite ja presidentide tasandil julgeolekunõukogu tegeles tuumarelva levik julgeoleku ja desarmeerimise küsimustega ja see konkreetne leping oli ka väga olulisel kohal. ma räägiksin lühidalt edusammudest, mis selle lepinguga on toimunud, nendest edusammudest, mida meie organisatsioon on paari viimase aasta jooksul saavutanud, loomulikult ma ei hakka, ma, ma ei jäta mainimata ka probleeme ja tahaksin rääkida ka uuest poliitilisest hoost ja kui lubate ja kui aeg seda võimaldab, siis äh, paneksin selle kõigega natuke laiemasse konteksti, miks äh, see leping ja see ratifitseerimismehhanism on niivõrd oluline. niisiis, äh, ma alustaksin mõningate ülevaatlike andmetega, see leping sündis tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, siis kirjutati talle alla, see keelustab tuumakatsetused Äh, mis tahes äh, keskkonnas ja, ja, ja alati. tegemist on lepinguga, mis äh, seob keelu kontrollirežiimiga, me kutsume seda siis kontrollirežiimiks ja need kaks asja käivad käsikäes, härra Danjon juba jõudis minust ette, ta juba rääkis, et tegemist on väga unikaalse asjaga nelikümmend neli äh, riiki on sellele lepingule alla kirjutanud ja selleks, et leping saab jõustuda, peaksid nad kõik selle ratifitseerima. tegemist on ilmselt esimese korraga ajaloos, kus äh, juristid on välja töötanud just nimelt sellise jõustumismehhanismi ja mina üldiselt arvan, et see jääb ka viimaseks. mis äh, puudutab edusamme ja Äh, kui siin projektoor tööle hakkab ja sellega võib natuke aega minna, ma paluksin, et siis kolleeg näitaks natuke ka slaide, aga kõigepealt äh, ma püüan oma ettekande teha siis slaididega nii värvikaks kui võimalik. Äh, kontrollisüsteem, mis peaks tagama selle, et keelust kinni peetakse, koosneb kolmest elemendist. üheks elemendiks on globaalne seiresüsteem, see süsteem äh, kuu-, kuulab ja loodetavasti üritab kuulda vaikust. Äh, kuulab, mis toimub maal, kuulab, mis toimub äh, õhus ja kuulab ka seda, mis toimub ookeanides. ning kui registreeritakse mingi müra, mille on tekitanud tuumakatsed, siis süsteem registreerib selle me räägime siin kolmesaja seitsmekümnest seadmest kogu maailmas. nii et, et meil on kogu maailm siis nende seadmete võrguga kaetud, me kuulame, mis toimub. ja tegemist on omamoodi siis nuuskimistehnoloogiaga, kui tõesti peaks aset leidma mõni tuumaplahvatus. Äh, see süsteem registreerib selle kõik need äh, mürad, mis registreeritakse, saadetakse äh, Viini, äh, kus on rahvusvaheline andmekeskus. ühendus toimub läbi globaalsete kommunikatsioonisüsteemide, jällegi kakssada viiskümmend seadet, sideseadet kogu maailmas ning Viinis neid andmeid siis analüüsitakse, me töötleme andmeid ma näitan teile ka slaidi, kuidas see toimub, sest et äh, neid mürasid on väga palju. eile äh, räägiti siin äh, näiteks maavärinast tugevusega kaheksa palli, tsunamidest ja nõnda edasi. me ei ole huvitatud sellistest müradest Äh, meie kontrolli otstarbeks pole need olulised ja me peame tegema vahet, äh, mis on tsunami, mis on maavärin ja mida ei saa selgitada loodusnähtsust, loodusnähtustega ja siis me peame sellega tegelema ja minema süviti. nii et sellega me siis Viinis tegeleme ja kui me oleme andmed ära analüüsinud, siis me ei jää lihtsalt selle infoga niisama käed rüppes istuma. me Eh, see on nagu suur tolmuive ja me lihtsalt kogume kogu tolmu kokku ja siis istume tolmukoti otsas. me, me tegeleme siis selle kontrollialase info reaalajas jagamisega, niipea kui meil on see info käes, me edastame selle info nendesamade kommunikatsioonikanalite kaudu kõigile kasutajatele kogu maailmas. ma ma räägin eh, hiljem, miks selline info edastamine nii oluline on. ja kolmas eh, element eh, selles süsteemis on turvavõrk, mis on siis nii-öelda, mida nimetatakse kohapealseks kontrolliks, kui mõni riik ei täida kohustusi, mis lepingus talle on pandud, kui ta lõhkab tuumaseadme ja seiresüsteem selle registreerib, siis toimub neljakümne inimese osalusel siis äh, kontroll koha peal. tegemist on siis väga põhjaliku kontrolliga ja see e-, kontrollirühm võidakse saada paika kuni kaheks kuuks. ja siis koha peal tehakse asi juba selgeks. edusammud, mida me oleme saavutanud, neid tuleb vaadata alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend seitse, sest siis hakkas meie organisatsioon Viinis tegutsema. jutt käib suurest süsteemist, kaardil te võite näha, et meil on kuskil kuussada erinevat rajatist üle kogu maailma ja tõepoolest üle kogu maailma, sellepärast et meil on neid seadmeid ka Antarktikas, Alaskal ja mõned väga kaugetel saartel, millega pole konkreetset laevaühendust ja mõned paigad on väga keerulistes klimaatilistes julgeoleku või mõnes suhtes muudes tingimustes. ja mõned nendest maksavad näiteks kakskümmend tuhat miljonit, näiteks hüdroakustiline seade, mis kuulab ookeanides toimuvat. meil on kakssada seitsekümmend inimest, kes seda süsteemi Viinis töös hoiavad ning kuskil viissada, seitsesada inimest veel nendes jaamades kohapeal. Äh, edusammud üheksakümne seitsmendast aastast saadik on sellised, et see varane kaart, mida te nägite, see oli justkui plaan selle süsteemi jaoks, see on eesmärk ja lõppkokkuvõte, see on, meil on siis seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti nendest jaamadest ka töös. see süsteem Äh, seda on kaks korda katsetatud Põhja-Korea poolt kahe tuhande kuuendal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal me viisime äh, Põhja-Koreas viidi läbi kaks tuumakatsetust ning see slaid näitab teile siis, kuidas erinevad jaamad kogu maailmas selle Äh, katsetusega kaasnevad seismilised signaalid registreerisid, jutt käib siis kuuekümne ühest jaamast ühtekokku ja poliitiline sõnum, mida te siit kaardilt saate, ma ei hakka teid siin tehnikaga äh, tüütama, aga kuuskümmend üks jaama, mis asuvad siis üle kogu maailmas, nii põhjas, lõunas, kagu, läänes kui idas, äh, te mäletate, et näiteks Iraagi puhul, Iraagi puhul äh, või üldse nende tuumakatsetuste puhul on väga oluline see, kas info tuleb ühest allikast või mitmest, et kas keegi võib neid andmeid muuta. siin tuleb, äh, tulevad andmed kuuekümne ühest jaamast, mis asuvad väga erinevates maailma paikades, nii et võimalused neid andmeid kuidagi moonutatakse, on minimaalne see on väga oluline, et meil oleks erapooletu, neutraalne kontroll, eh, kontrollandmete süsteem, need andmed tulevad siis mitmest allikast. ja selline süsteem siis eh, kehtib kõigi riikide puhul. lisaks seismilisele komponendile mis peegeldavad siis kahekümne viienda mai olukorda, tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele näitele aastast kaks tuhat kuus, kui Põhja-Korea korraldas esimese tuumakatsetuse, kuidas siis nende väärisgaaside õhku paiskumine väga väikesest plahvatusest null koma viis kilotonni, te näete, kuidas see ajas levis, kuidas need gaasid hajusid. me räägime siin Äh, sellest, kui palju väärisgaase minutis atmosfääri paigati, paisati ja neid registreeris siis Kanada jaam, mis asus seitsesada kilomeetrit eemal. see kõik näitab, milline on meie süsteemi suutlikkus. plahvatus mis on kolmkümmend, viiskümmend korda väiksem kui teiste riikide katsetused, neid saab mõõta just nimelt nende väärisgaaside põhjal. tol hetkel oli meil ainult üks osa sellest väärisgaaside süsteemist paigal ning äh, ilmastikutingimused meid ei soosinud. ja siit saate äh, pildi siis, kuidas see süsteem toimib. seda süsteemi toetab äh, nõndanimetatud atmosfäär, õhutranspordi modelleerimine, me äh, suudame ennustada äh, üsna täpselt, kus see gaas õhku paiskub ning me kasutame erinevaid äh, Äh, platvorme, äh, millest sajad näiteks asuvad õhus või lennukite pardal. Äh, need on siis seireplatvormid. Need ei ole meie omad, neid annab meile Euroopa ilmaprognoosimise keskus ja me saame koodult palju infot iga päeva selleks, et teha neid simulatsioone, mida te seal kaardi peal nägite, seda äh, Põhja-Korea tuumakatsetusega kaasnevate gaaside hajumise mudelit. ja tegemist oli siis andmetega, mis on kogutud sajast erinevast kohast. kõik need tehnilised üksikasjad äh, ei ole eriti arusaadavad kui äh, me ei tugineks millelegi olulisemale. ma tahaksin öelda seda, et me tahame, et riigid suudaksid hoolitseda selle eest, et kõigepealt on olemas keeld, mis keelab äh, igasugused tuumakatsetused ja et seda keeldu kõik ka toetavad ja igaüks teab, mis toimub ma tooksin ühe näite selle kohta, kui keeruline äh, on hoolitseda selle eest, et siin ei ole vale positiivseid ja vale negatiivseid signaale. sest et äh, vale negatiivne ja vale positiivne, kui meenutada viim-, viimast paari aastat, võib samuti tekitada probleeme. Äh, siin on üks kaart Äh, mis näitavad kahtesadat viiskümmend seismilist sündmust, mis viimastel aastatel aset leidsid. Äh, see periood on lühem kui meie organisatsiooni olemasolu, see hõlmab siis perioodi kaks tuhat kuni kaks tuhat üheksa ja nendest kahesaja viiekümnest sündmusest olid kaks, äh, mis siis olid seotud selle lepinguga, tegemist oli siis kahe tuumaplahvatusega ning me pidime hoolitsema selle eest, et millega me nimetame siis kaheks nõelaks selles heinakuhjas, et, et me suudaksime need eraldada ülejäänud äh, sündmustest ja et me ei peaks neid teisi millekski, mida nad ei ole. ning sellisel moel me aitame kõiki selle organisatsiooni sada neljakümne kaheksat liiget, vabandust, saja kaheksakümmend ühte liiget, sealhulgas ka USA-d tegemist on väga huvitava olukorraga. Te kõik teate, et viimase eh, kaheksa-üheksa aasta jooksul on USA sellesse lepingusse oma suhtumist puud-, muutnud. Nad on leidnud, et see peaks olema juriidiliselt siduv, see leping Äh, samas äh, viimasel üheksal aastal USA on ka investeerinud sellesse süsteemi, muide praeguseks see süsteem maksab äh, kuskil kaks miljardit dollarit. ja nendest neljakümne kahest rajatisest peaaegu kõik nad on juba paigas, kolmkümmend üheksa on loodud USA territooriumile, see tähendab, et äh, USA pole mitte üksnes huvitatud andmete saamisest sellest süsteemist, vaid ta on valmis ka andma panuse mitmepoolsetesse süsteemidesse selleks, et luua selline ühine infokogu. niisiis äh, tegemist on huvitava näitega selle kohta, et isegi tugevaim riik on niivõrd huvitatud sellisest süsteemist, Äh, ja samas on tegemist riigiga, mis ei olnud just väga huvitatud sellest, et sellised äh, multilateraalsed organisatsioonid saaksid kontrolliõiguse. Äh, mitte ükski riik üksi ei suuda luua ja teos hoida sellist süsteemi, niivõrd suurt süsteemi, mis katab kogu maakera, on teaduslikult niivõrd mitmekesine ning nõuab uusi investeeringuid, nagu see süsteem kümme tuhat teadusaastat on siis nagu selle süsteemi taga. mida see praktikas tähendab seda, et kahekümne viiendal mail kahe tuhande üheksandal aastal äh, kujutage ette, et te olete pärit Costa Ricast, riigist, kus pole isegi alalist armeed ei ole mingeid kontrollivahendeid, aga te istute julgeolekunõukogus ja äh, õhtul toimub julgeolekunõukogu kokku tule, istung, kus teatatakse Põhja-Korea tuumakatsetusest. Äh, on väga oluline, et et, äh, et te teaksite, mis toimub, te kas te kuulate lihtsalt põhja, te kuulate Julgeolekunõukogu alalisi liikmeid või te saate oma panuse anda võrdsetel alustel teistega? pärast seda, kui see tuumakatsetus Põhja-Koreas toimus, siis sada kaheteistkümne riigi pealinnas oli olemas juba info selle plahvatuse tugevuse ja täpse asukoha kohta sellepärast et eh, see plahvatus tegelikult toimus eelmise katsekoha väga lähedal, väga lähedal, eh, lihtsalt viis kilomeetrit eelmisest eh, kohast. ja kui see plahvatus toimub viieteistkümne, kahekümne kilomeetri sügavusel, siis on võimalus, et tegu on maavärinaga, kui see nii sügaval ei toimu, siis tuleb sellega tegeleda see info oli olemas üheksa, kell üheksa, kahekümne viiendal mail ja toimus briefing Viinis, kus me selgitasime neile, kes täiendavat infot vajasid, täiendavaid oskusteadmisi, äh, kuidas seismilisi andmeid tõlgendada, kui mitu jaama on need andmed registreerinud. me näitasime, milline on vahe seismogrammi äh, ja siis selle konkreetse seismogrammi vahel, mis selle plahvatusega kaasnes ja äh, õhtu, pärastlõunal siis New Yorgi aja järel äh, Burkina Faso, Austria, Costa Rica, isegi sellised riigid nagu Türgi, Vietnam, Uganda äh, olid teistega võrdsetes tingimustes, mis puudutab teadmist selle kohta, mis toimus. loomulikult nad oma hinnangutes siis lähtuvad natuke ka nende poliitilistest suunistest, aga samas tuginevad nagu selgele infole, mida nad on saanud siis sellest allikast, mida toetavad üheksakümmend riiki, kus need seadmed, süsteemi osad asuvad. seega see süsteem loob võrdsed tingimused kõigi jaoks ja seda süsteemi siis katsetati tõesti sellisel äh, mitte kõige paremal viisil, aga ta näitas oma potentsiaali. ja see mõte, mida ma tahaksin teile tutvustada, on see, et süsteem on äh, unikaalne. ma tahaksin öelda, et ka keelud on unikaalsed, esimest korda tuuma relvastuse leviku piiramise ja desarmeerimise ajaloos on tuumarelv, tuumarelva omavad riigid võtnud juriidilise kohustuse, mis äh, mõjutab ka nende relvastuse arsenale. kui te olete selle tuumarelvastuse leviku piiramise lepinguga kursis ja ka teiste lepingutega, siis te mõistate, kui oluline see on tegemist on keeluga kõigi jaoks, äh, igasuguses keskkonnas ja igal ajal, seega keeld puudutab kõiki teine element, mis on oluline, on see, et äh, kontrollikohustus on sama. ja tegemist on esmakordselt sellega, et multilateraalses kontekstis on vastu võetud selline kontrollikohustus, kõik riigid äh, peavad lubama kontrolli see on ka oluline ning seetõttu üks kolmandik nendest jaamadest, mida te esimesel slaidil nägite, asuvad äh, tuumarelvi omavate riikide territooriumil. Äh, kolmesaja neljakümnest jaamast ligemale sada kümme, sada kümme asuvad siis tuumarelvade te-, omavate riikide territooriumil. niisiis, kõik riigid osalevad võrdsetel alustel, need annavad oma panuse sellesse süsteemi, sest Äh, neil on endised katsetuste kohad ning äh, nad saavad samuti infot äh, sellest süsteemist. mitte ükski riikidest, isegi mitte kõige suurem, ei suudaks üksinda sellist süsteemi luua ja seda töös hoida andmete jagamine on äärmiselt demokraatlik, seda elementi ma juba mainisin, peaaegu reaalajas jagatakse seda infot äh, kõigi, äh, kõigiga ja selline süsteem on ka unikaalne ning see võimaldab siis kõigil riikidel tunda end nii-öelda täiskasvanuna. Äh, kiiresti tahaksin peatuda ka Äh, lepingu jõustumise olukorral, jah, neljakümne neljast allakirjutanust äh, üheksa ei ole veel ratifitseerinud, tegemist on väga tõsise probleemiga. Äh, Põhja-Korea, India ja Pakistan ei ole lepingut ratifitseerinud, seda ei ole ratifitseerinud ka USA, Hiina, Iisrael, Iraan, Egiptus ja Indoneesia on need äh, riigid, mis on meie jaoks väljakutseks. heaks uudiseks on see, et tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast alates on ratifitseerimiste arv äh, nullilt kasvanud ühtekokku saja viiekümnele ja kolmkümmend viis siis sellest neljakümne neljast esialgsest allakirjutanust on selle ratifitseerinud kui vaadata siis ajas tagasi, eh, siis viimased kümme aastat ei ole olnud just eh, tuumarelvastuse, tuumadesarmeerimise jaoks väga head aastad. aga siiski eh, siin on toimunud sadu ratifitseerimisi selle perioodi jooksul, nii et, et ikkagi püsis selline kangekaelne veendumus, et see leping peab jõustuma ja see leping peab tõelisuseks saama, sellel kontrollisüsteemil on eesmärk, sellepärast et muidu riigid lihtsalt pimesi ei eraldaks poliitilist kapitali, ei teeks seda, ei viiks läbi ratifitseerimist, ei läheks süsteemiga edasi, hoolimata sellest, et mõnikord Äh, nad äh, tekitasid niimoodi probleeme oma strateegilistele partneritele ja äh, ühe miljardi dollari investeerimine loomulikult näitab ka seda, et, et riigid ei pea seda raha mitte maha visatuks mis puudutab nüüd seda üheksat mit-, puuduolevat ratifitseerimist, siis julgeolekunõukogus möödunud nädalal äh, president Obama kutsel riigi ja valitsusjuhid võtsid vastu resolutsiooni kaheksateist kaheksakümmend seitse, äh, mis paneb siis äh, paika ka sellise eesmärgi, et see leping, tuumarelvastuse katsetamise keeluleping peaks võimalikult varakult jõustuma loomulikult äh, sellised asjad ei juhtu väga tihti, viimase kuuekümne viie aasta jooksul on olnud ainult kolm sellist julgeolekunõukogu kohtumist, nii et kuskil kuueteistkümne aasta tagant, viimane oli tuhat üheksasada üheksakümmend kaks ja, ja tõesti si siis, kui see leping tegelikult üheksakümne kuuendal aastal allkirjastati, siis viimati nii kõrgel tasemel selle küsimusega üldse tegeldigi nii et, et äh, see, mis möödunud nädalal toimus, oli tõesti selgeks äh, märguandeks, et vähemalt äh, USA administratsiooni ja presidendi jaoks on see eesmärk saavutatav. küsimus on loomulikult selles, kui palju sellest eesmärgist on võimalik saavutada ja loomulikult teie panus ja kõigi nende panus, kes usuvad Äh, õigusriiki, äh, multilateraalsetesse kontaktidesse äh, võrdselt siduval moel ja võrdselt läbipaistval moel. me kõik peame investeerima aega ja energiat selleks, et seda ideed ellu viia. küsimus oli selles, et mis võib juhtuda nende riikidega, kes ei ole veel ühinenud, mis juhtub India, Pakistaniga, mis juhtub Iisraeli, Iraani ja Egiptusega selle teema juurde võime tagasi tulla, kui te sellest huvitatud olete. Äh, lubage mul veel kiiresti öelda, et see leping on osaks äh, tuumarelvastuse leviku piiramise süsteemist. kui te jagate minu hinnangut, siis see tuumarelvastuse leviku piiramise leping Jinping äh, on äh, pannud nii-öelda hoone mõranema, need äh, mõrad ei ole õigustatud ja järgmisel nädalal toimub väga oluline kohtumine ja see süsteem on alates tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast siis olnud aluseks, et meil on selline keskkond, mis tähendab seda, et küll tuumarelvi Äh, saavad kätte kõik ja me elame praegu pärast äh, üheteistkümnenda äh, septembri terrorirünnakuid, pärast teisi terrorirünnakuid, mis on aset leidnud, kus on väärkasutatud mitte ainult tuumaseadmeid, tuumakütust, oskusteadlasi, ma viin siin härra Kaanile näiteks ja see kõik kujutab julgeolekuohtu mitte ainult äh, mõnele riigile, vaid meile kõigile ja see kõik on osaks sellest režiimist, selles lepingu ja selle süsteemiga, ilma, ilma nendeta me suudame veel äh, paar aastat vastu pidada, aga pikemas perspektiivis see ei ole võimalik, äh, sellepärast et äh, see leping on viimane kaitseliin sisuliselt. kui selline riik nagu Põhja-Korea käib vale teed, siis see on tõesti see viimane piir, mis tuleb ületada te võite küsida, et milline on selline lepingu funktsioon, see Äh, kontrollisüsteemi, kui on olemas selline jäärapäine riik nagu Põhja-Korea. Äh, me peame siin silmas pidama sanktsioone, mida rahvusvaheline üldsus saab kasutada, me peame ennast mobiliseerima, me peame vaatama, äh, millised on need normid, millest ei ole kinni veetud, kas neid on tõesti eiratud ja siis me peame ka ühiselt reageerima Äh, nii nagu see on leidnud kajastust ka Julgeolekunõukogu otsustes, sellega ma lõpetan ja kui teil on küsimusi, siis ma üritan neile vastata. Euh, suur tänu teile, härra saadik, teie tehniliste sõnavõtu eest, mis olid väga selged ja väga täpsed. ning samuti ka üldisema ülevaate eest äh, tuumakatsetuste levita- le,, e, keelustamise lepingu eest ja ma annan sõna kolleegidele. suur tänu teile teie e, sõnavõtu eest. see oli väga professionaalne ning e, väga selge ning ma arvan, et kõik fraktsioonid on väga rahul selle objektiivse arvamuse eest, mida me siin kuulsime. Te rääkisite eh, ÜRO resolutsioonist. meie ausalt öeldes loodame väga selle resolutsiooni peale, sest me arvame, et eh, eh, praegusel hetkel on see protsess pisut jõudu kaotanud nii et äh, ma arvan, et me peaksime taaskäivitama seda, ähm, äh, seda rütmi, mis meil enne oli. ma ei saa aru, miks on riike, miks ei ole sellele lepingule alla kirjutanud. loomulikult on erinevaid, äh, on erinevaid võimalusi seda tõlgendada, on erinevaid lähenemisi ja nii edasi. näiteks president Obama on öelnud, et selle lepingu peab ratifitseerima, kuid samas Ameerika Ühendriigid pole ise seda teinud, ma loodan, et liitlased äh, liitlasriigid ja sellised riigid nagu ka Iisrael, sellisele riigile nagu Iisraelile tuleb äh, avaldada äh, survet, need on, neil on kergem surgem survet avaldada kui riikidele, millel ei ole liitlassidemeid Ameerika Ühendriikidega. selline on võib-olla poliitiline ja sõjaline lähenemine sellele leppele tegu on väga tehniliste küsimustega, mina olen ausalt öeldes võhik selles äh, valdkonnas, kuid äh, mul on jäänud selline mulje, et äh, Ameerika sõjavägi on rääkinud tuumarelva võimalikust kasutamisest ja Robert Cooper poolt juhitud komisjon on seda öelnud ning äh, võib nii minna, et äh, massihävitus, äh, võidakse varjata massihävitusrelvi ning neid ning võidakse kasutada igasuguseid relvi ja vahendeid, mis aitavad peidetud salajasi arsenale üles leida. selle kohta on erinevad vahendid ja võimalused kasutusel, mille kohta see, selle kohta tuleb vaadata üle niinimetatud mini-Hughes. siin öeldakse, Ameerika Ühendriikide president ütleb, et, et see ratifitseerimine tuleb läbi viia. härra Svoboda, palun. suur tänu teile kuna agentuur ei ole minu kodust väga kaugel, siis ma külastasin seda hiljuti. ja ma sooviksin siiski öelda järgmist. nimelt, et Euroopa eh, Parlamendil on muidugi pidevad eh, kontaktid Ameerika Ühendriikidega, me külatame, külastame neid varsti, me saadame sinna parlamendi delegatsiooni samuti me jälgime tähelepanelikult eh, suhteid mis äh, äh, meie omavahelisi suhteid varsti toimuvad, äh, toimub tippkohtumine Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide vahel ja me kindlasti toetame resolutsiooni, mida praegu valmistab ette ÜRO. igatahes kindel on see, et praegu hakatakse paika panema väga head süsteemi paljud ei tunnista seda siiski. ja seda hoolimata sellest, et see kontrollisüsteem on tõesti väga hea. ma sooviksin pöörduda eh, kolleegide poole, et me teeks koostööd fraktsiooniüleselt selleks, et eh, garanteerida, et meie kontakt, kontaktid ameeriklastega Ameerika pol-, eh, pol-, et öelda Ameerika poliitikutele, senat-, senaatoritele, kongressmenidele, et me toetame seda äh, Ähm, seda ratifitseerimist, see avaldab survet äh, ka kolmandatele riikidele. ma arvan, et äh, see oleks Euroopa äh, Parlamendi poolt väga mõistlik samm. härra Vaigu. I would like you to commend you, Mr President. ma tahaksin kiita teid selle eest, härra esimees, et te selle mõttevahetuse meie päevakorda võtsite, väga tähtis on see, et me arutaksime neid organisatsioone, kes on tihedalt seotud meie eh, komisjoni temaatikaga. aga mõnikord on raske sisuliselt eh, asjade kohta rohkem teada saada ja raske on ka näha, kuidas need organisatsioonid oma tööd teevad ja edasi liikuvad. ja ma kümme aastat tagasi kohtusin teiega, härra suursaadik, Viinis ja mul on suur heameel nüüd selle üle, et väga tublisti on edasi liigutud. tol ajal oli tegemist lihtsalt ühe suurepärase ideega, aga nüüd on väga konkreetsed edusammud toimunud ja ma olen selle üle suur, väga rõõmus. ehkki see peamine probleem on jäänud, meie kolleeg juba juhtis sellele tähelepanu. on endiselt riike siin nimekirjas, kes ei osale ja see ei ole mitte ainult leviku tõkestamise temaatika, vaid toimuvad konkreetsed sõjad, on konkreetsed probleemid, igasugused konkreetsed ohud ähvardavad meid äh, maailmas. nii et äh, tõesti, kui õnnestuks Iisrael panna ühinema äh, selle lepinguga või Hiina panna ühinema, Iraan, Iraan, Pakistan loomulikult, see oleks suure, suur edu juba. ma väljendan oma rahulolu selle üle, et USA on nüüd võtnud hoopis äh, konstruktiivsema äh, seisukoha tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu osas ja ma usun ka, et meie arutelu mm, siin äh, juba kinnitab, et USA amet ametivõimud on hoopis konstruktiivsemal tasandil asjale lähenema. loomulikult teie olete diplomaat ja ei ütle kõike otse välja, aga kui teil on teie käsutuses andmed ja võimalused neid andmeid tõlgendada, eh, siis eh, selge on see, et ameeriklastel on palju suuremaid võimalusi nende andmete töötlemiseks ja tõlgendamiseks kui näiteks Sloveenial või elevandirurannikul nende suutlikkusega. nii et on hea, et äh, kohustuste võtmisega kaasnevad ka praktilised sammud meie ühiste eesmärkide saavutamiseks. Äh, teie sõnavõtus ei kõlanud äh, midagi koostöövõimaluste kohta Venemaaga selle projekti raames. võib-olla te lisaksite midagi, kuidas on lood sellega? kuidas on suhted Venemaaga selles vallas? ja rohkem ma midagi öelda ei tahtnudki, aitäh Merci, monsieur Gualtieri. suur tänu, härra Gualtieri. E eh, ka mina sooviksin teid tänada. ma Te selgitasite väga hästi, kuidas eh, mitmepoolsed, eh, et mitmepoolsed suhted on väga erinevad sellest äh, äh, unipolaarsest maailmast, mis seni prevaleeris. rääkisite ka sellest, et tõepoolest, kui see leping jõustub lõpuks, siis sellest see sõltub tegelikult, see juhtub tänu sellele, et arvamused Ameerika valitsuses on nii palju muutunud, kuid ma tahaks teada, mida Ameerika senat sellest arvab. väidetavalt oli tegu üsnagi kahemõttelise kingitusega president Obamale seoses ähm, tervishoiureformiga. mis te arvate, kuidas senat hääletab mais ning äh, veel sooviksin rääkida ühest äh, negatiivsest küsimusest, mis äh, sai suureks takistuseks äh, massihävitusrelvade ärakaotamisel, see puudutab siis, see, see puudutab siis India ja Pakistani tuumarelvi ning Ameerika ähm, tunnistamist, et tegu on tuumariikidega. minu meelest oli see oli see väga negatiivne areng. ma sooviksin teada, mida India ja Pakistani riigijuhid arvavad sellest küsimusest, võttes arvesse, et äh, ameeriklaste lähenemine on äh, muutunud, aitäh teile! suur tänu, härra saadik ja sõna on teil! ma tänan nende küsimuste eest, mille vastamiseks kulub järgmised neli tundi. aga ma üritan nad grupeerida. nii et teie loal ma võtan äh, küsimused kokku. siin küsiti selle kohta, kuidas on lood teiste riikidega, Iisrael, Hiina, Iraan, Pakistan ja Venemaa? ja küsiti ka USA ratifitseerimisvõimaluste kohta ja väljavaadete kohta härra Svoboda küsis, äh, mida Euroopa Liidu partnerid ja saadikud saavad ära teha. alustagem ratifitseerimisest, see on otsustav. loomulikult Hiina või Indoneesia ei peaks ära ootama seda, et USA ratifitseerib selle lepingu. Need kaks riiki tõesti on öelnud, et nad liiguvad ratifitseerimise teel, aga tahavad enne ära oodata USA poolse ratifitseerimise. nii et nende riiki, kahe riigiga võiks poliitiliselt ühendust võtta ja küsida, miks te ootate seda, et USA kõigepealt ratifitseerib. miks te rohkem ei lähtu oma julgeolekuhuvidest? nii et peatähtis on USA ratifitseerime. kuuskümmend seitse häält on vaja, kuuskümmend häält on demokraatidel senatis olemas USA-s. aga me mõistame, teie veel paremingi mõistate seda, et neil on palju tähtsamaid probleeme praegu arutusel, tervishoid on USA-s väga aktuaalne majandusolukord, finantsolukord, kliimamuutused mereõigus, kõik see on aktuaalne praegu USA-s ja senat võib-olla tegeleb hoopis nendega küsimustega rohkem. ja ei ole ka lihtne ette näha, kuidas senaatorid hääletama hakkama, nad ei tarvitse oma partei joont järgida. nüüd meie lepingu puhul, mis on kõige tähtsam, asepresident, riigisekretär kõik nad on endised kongresmenid, senaatorid ja nad teavad kõiki neid detaile, kuidas parlamendisaadikud töötavad USA-s ja võimalik ka, et mõlemad parteid asuvad toetama. Kissingerilt on üks väga sümboolne äh, väljend, et ükskõik, millist terminoloogiat kasutada, parteiline, kaheparteiline, parteidevaheline, aga tähtis on see, et kõik mõtleksid selle peale, et tuleb liikuda tuumarelvade likvideerimise teel. Henry Kissingerist rääkides me ei ei räägi eh, nendest tervastuse kontrolli bürokraatidest ju, Henry Kissinger ei kuulu nende hulka. tema on hoopis teist masti mees ja ameeriklased ütlevad, et tuumarelvad eh, on öö, eh, tõhusad siis, kui üksikisikud, äh, mitteriiklikud äh, institutsioonid võivad äh, kuritarvitada tehnoloogiat, lõhustavat materjale, kombineerida erinevad elemendid, mille tulemusena muutuvad need lähtematerjalid, tehnoloogiad kättesaadavaks ja Julgeolekunõukogu möödunud nädalal öö, istus koos ja ka Henny Kissinger oli seal kohal. ja see näitab, et öö, USA mõlemad juhtivad parteid on huvitatud sellest temaatikast. senaator McCain Lugar öö, Mm, toetavad seda, mida on öelnud Henry Kissinger, Shorts ja teised. ja senatis toimuvad arutelud loomulikult on seotud ka mitmesuguste aruannetega ja tuumarelvaalaste õigusaktidega ja see on laiem kontekst, milles neid teemasid arutatakse. desarmeerimise küsimused tulevad arutelule, samuti massihävitusrelvade küsimused, tähtis uurimus on valmimas, mille koostamisel on osalenud pooltosinat eksperti. ma olin Washingtonis Teaduste Akadeemias, kus nendest asjadest räägiti, nii et tõesti seal tipus president tegeleb asjaga ja altpoolt on tal ka poliitiline toetus juba üksikasjades, tehnilistes detailides ja selge see, et me ei saa sekkuda sellesse USA-s toimuvasse aruteludesse, et kuidagi protsesse kiirendada. mina leian, et iga riik peab ise otsustama, kas see leping on tema huvides ja ei ole kasu sellest, kui selline rahvusvaheline organisatsioon, bürokraatlik organisatsioon äh, või multilateraalne organisatsioon sekkuks. ennekõike ikkagi riigid mõtlevad omaenda julgeoleku peale. ja kui äh, selle pea, sellega ei sobi see kokku, mida meie pakume, siis, siis ei ole meil edu, nii et ei ratifitseeri mitte enda jaoks, vaid ainult mitte meie jaoks, vaid enda jaoks. ja see on see sõnum, mida ka Kissinger, mm, mille peale rõhub. sama loogika on ka meil Indias. see Mumbai järgne olukord, mis seal on kujunenud. kui me nüüd rajatiste arv suureneb Pakistanis, kes lõhustuvaid materjale toodavad siis see ju kinnitab seda, et selles piirkonnas toimub relvade võidujooks ja see paneb eh, India eh, muretsema. teine on mm, India-Hiina liin. nii et rajatiste arv, samuti lõhustuvate materjalide hulk suureneb, personali arv Äh, suureneb, inimesed, kes tegelevad selle tehnoloogiaga ja doktor Khan on suurepärane näide sellest, kuidas asjad võivad valesti minna. nii et paneme selle kõik Mumbai järgsesse konteksti. Äh, Need niinimetatud räpaste pommide stsenaarium on midagi, mida poliitikud ei saa kõrvale heita ja Kissinger ja Schulz just räägivad sellest Eh, ja sellepärast ongi vaja vähendada tuumarelvade arvu, on vaja vähendada seda tõenäosust, et kuritarvitatakse tuumamaterjale. India puhul on tegemist klassikalise situatsiooniga, tõesti see mm, tahetakse tuumarelva omades tõkestada mm, tuumasõjad, aga see ei tarvitse nii toimida siin küsiti India kohta. aasta kaks tuhat kaks, kui India kaitseminister tegi avalduse, et India võib mm, kasutada tuumarelva, aga sellisel juhul Pakistani järgmisel päeval enam ei eksisteeri. ja sellises piirkonnas nagu Lõuna-Aasia on olukord väga ohtlik. seal ju kulgevad läbi kõik äh, finantskanalid. nii et India, Pakistan, Hiina ja teised riigid on meie tähelepanu keskmes, nendega on vaja tegeleda, samas on vaja ka vaadata äh, selle peale, kuidas need riigid edasi arenevad. Äh, kaks-kolm nädalat tagasi India kirjutas alla Santanami ähm, toetas Santanami, et Indial on vaja vesinikupomme teste rohkem läbi viia. ja India teadlased, kes üheksakümne kaheksanda aasta tuumakatsetustest vastutavad, ütlesid ei, meil ei taha ohtu panna USA-India lepingut, sest kui me neil, neid katsetusi hakkame tegema, siis me seda tehingutingimusi USA-ga rikume. teadlased tõesti, kes on tipus ja vastuseid tollal testide eest ei taha seda. ja tähtis on, et see, need sõnad ei tule mitte USA-st ega rahvusvahelisest organisatsioonidest, vaid just nimelt Indiast teadlaste ringkonnadest nii et me näeme, et seal toimub käärimine. tegemist on olukorraga, kus inimesed, poliitikud üritavad ümber hinnata olukorda. ma ei ütle, et asjad on kõik nii, nagu nad peaksid olema, aga see ikkagi annab tunnistust sellest, mis toimub siis seal telgitagustes ja samasugused protsessid on käimas ka Hiinas. hinnatakse seda, kas on nende julgeoleku, kitsastes julgeolekuhuvides need katsetused või mitte ja siin võivad just parlamendisaadikute kontaktid väga kasulikuks osutuda. ja praegusel etapil selle lepingu saab jõustada ainult sellisel juhul, kui on kõrgel tasemel poliitiline toetus olemas mitte ainult saadikute hulgas, välisministri hulgas, aga ka presidentide ja peaministri hulgas. see on väga sarnane nagu üheksakümne kuuenda aasta äh, olukorraga, kui sellele lepingule alla kirjutati. peaminister Major, president Clinton, Jacques Chirac olid need, kes tollal äh, tegelesid sellega väga põhjalikult ja nüüd rekordilise ajaga, vähem kui kolme aastaga sellest lepingust, nullseisust jõuti allakirjutamisteni. mina olen vaid saadik ja me tollal nägime, meie saadikud, kuidas poliitikud juhi rolli haarasid ja selle lepingu läbi surusid rahvusvahelisel areenil. ja see on just selline eh, tegevus, mida me vajame. on vaja mõjutada neid, kes praegu selle peale mõtlevad. ja siin küsiti ka Iisraeli kohta. Iisrael tegi väga huvitava avalduse, ministrid Eh, kohtumisel Yorgis möödunud nädalal, meil oli nelikümmend ministrit seal kohal, kes rääkisid ehm, tuumarelva katsetuste lepingu konverentsil Iisrael on küll alla kirjutanud, aga ei ole ratifitseerinud ja Iisrael ütles, et kui süsteem on eh, parem kui regionaalsed rühmitused tööle hakkavad, siis need on need tingimused, mida nad tahavad kõigepealt äh, töös näha. Nad ei sea mingeid erakordseid tingimusi. igatahes nad tegelevad ka Iisraelis praegu asjaga põhjalikult. Neil on omad ootused ja kui USA ratifitseerib, siis äh, olukord võib muutuda ja Iisraeli asaldatakse praegu suurt survet ja leviku tõkestamise lepingu laiendamine ju tegelikult toimuski üheksakümne viiendal aastal just arvesse võttes seda olukorda, mis tollal valitses äh, Lähis-Idas ja paljud mitteühinenud äh, riigid on ka selle raamistikuga ühinenud, mis sest, et neil tuumarelva ei ole. küsiti Venemaa kohta Venemaa ratifitseeris lepingu, aga nad ei ole nii palju jaamu öö, rajanud kui USA. üheksakümmend viis protsenti on Venemaa seire, on USA seirejaamas olemas, Venemaal kuuskümmend protsenti on paigaldatud, aga nad töötavad selle lepinguga ja see on suurepärane. see peaks olema heaks eeskujuks Hiinale, kui Venemaa enne ratifitseerib selle lepingu kui USA, siis on see hea argument mm, Hiinale. nüüd tuumarelvade küsimus. ma ei taha oma seisukohti teile peale suruda, aga mõelge selle peale, mida ütles Henry Kissinger selles küsimuses tema ja teised tahaksid kaotada tuumarelvade loogika on täiesti selge. aga kas me oleme nii kaugele jõudnud? Mm, ma ei usu seda. Mm, meil tuleb käsitleda seda startlepinguga äh, koos. Äh, ja ka substrateegiliste äh, elementiga tuleb tegeleda teiste tuumarelvariikide arsenalidega, selle tuumarelvadega seonduvad julgeolekul on väga palju aspekte. see on kombinatsioon nendest aspektidest, millega tuleb tegeleda. meil on vaja sellist üleüldist kõikehõlmavat lähenemisviisi ja väga häid ideid oleme me siin kohanud, me oleme näinud edasiliikumist nende ideedega. jälle stardiga hakatakse tegelema detsembris ja loodetavasti õnnestub edasi liikuda ja USA peab ka selle ratifitseerima. tähtis on, et mitte olla kõhkleval positsioonil. mina muidugi kaitsen omaenda ametkonna huve, aga viimastel aastakümnetel ei ole tegutsetud, me oleme lihtsalt jälginud, mis on toimunud ning nüüd Obama avaldus peaassambleel oli järgmine. jah USA on olnud eemal nendest asjadest, aga nüüd me oleme tagasi ja nüüd ühinege minuga. ja see on nagu üleskutse ühistegevuseks. ja ma arvan, et kõigil meil lasub nüüd vastutus. me peame proaktiivselt tegutsema asuma ja on väga palju konkreetseid valdkondi, üks nendest on selle lepingu ratifitseerimine Eh, mitte Euroopa Liidu pealinnades, kõik Euroopa Liidu riigid, kogu Euroopa on selle ratifitseerinud, aga just nendes riikides, millest siin juttu oli, nagu härra Svoboda ütles, tuleb töötada eh, parteidega, meie töötame saadikutega samuti, parlamentidevaheliste liitudega, väga paljude esimeestega väliskomisjonidest on meil kontaktid, meil on, teil on ka suurepärased võrgustikud ja te võite lihtsalt helistada ja rääkida inimestega Taimaal, sellistes kohtades nagu Brunei, Indoneesia ja mujal. et lükata neid üheksat riiki ratifitseerimise suunas sammukene edasi nii et me peame kõik olema proaktiivsed. siin küsiti ka äh, äh, äh, lootuste kohta. mina leian, et lootused ei kao kuhugi. ja kõige hullematel aegadel ei ole riigid lootust kaotanud ja praegu meil on see torm, mis tegelikult andis suuna kätte meie laevale, kuidas ta edasi sai liikuda ja nüüd on meil avanenud võimalus selle laevaga edasi seilata ja kasutagem seda. sada viiskümmend ratifitseerimist ju on hea tunnistus sellest, et tõesti, organisatsioon on õige, täiesti elus, aga nüüd tuleb teha need viimased sammud ja need viimased sammud on erakordselt tähtsad. ma tahaksin kiiresti näidata paari slaidi. kui te vaatate, mis valdkondades tuumatehnoloogiad uued tekivad, siis te näete suuri valdkondi kus dünaamiliselt tuumaenergia areneb Aasia, Ladina-Ameerika, Lähis-Ida. kui me nüüd vaatame kaarti ja vaatame, kus on õiguslikud garantiid, poliitilised garantiid paigas, et kuidagi pehmendada neid arenguid, see tuumaarengute temaatika on ju selge ja siis, kui te vaatate kaardile, siis te näete, et Aasias, Lähis-Idas ja rahvusvahelise tuumaenergeetika protokollis räägitakse ka Ladina-Ameerikast, just Aasias ja Lähis-Idas on need riigid, kes ei ole alla kirjutanud lepingule. ja tõesti, me peame mõtlema selle peale, et keegi ei taha ju kitsas kohti tekitada tuumatehnoloogiate mm, arengule, aga tähtis on, et seejuures oleks paigas igasuguste tuumaenergiaalaste arengute puhul turvavõrk. kui Aasias iga aasta kaksteist protsenti on kasv ja kümme protsenti Lähis-Idas on kasv selles valdkonnas, siis on tähtis ka turvavõrgu peale mõelda siin te näete, minu kolleeg näitab teile neid tumerohelisi valdkondi, kus on äh, paraku leping ratifitseerimata ja seal on vaja just nimelt äh, suuremat seiret teostada ja turvavõrgu peale mõelda. suur tänu teile, teie sõnavõtt oli tõesti väga äh, huvitav, ma mõtlen selle peale, mida ütles ka kolleeg Svoboda. nimelt kui äh, keegi võib arvata, et teie ilusate silmade pärast keegi ei, ei ratsi, ratifitseeri äh, tei-, neid äh, lepinguid teie ilusate silmade pärast, ei tee seda nad ka meie ilusate silmade pärast, me peame mõtlema rahvusvahelise dimensiooni peale see, peame mõtlema oma erinevate delegatsioonide eh, programmide peale, et nad eh, räägiks sellest küsimustest eh, asjasse puutuvate riikidega, me peame tööd tegema parlamendi tasandil, me peame pidevalt selle küsimuse peale mõtlema ning me peame riikid, erinevatele riikidele enda kohustusi meelde tuletama. ma arvan, et seda on Euroopa Parlament seni üsnagi asjalikult teinud, meil on veel kaks sõnavõttu, proua Nikolai. suur tänu teile, härra esimees lugupeetud härra saadik. ma olen sunnitud täheldama, et oleme tõesti kulutanud selle lepingu nimel tohutult palju diplomaatiat, nii riikide poolt, Euroopa Liidu poolt oleme üritanud moraalselt asjade käiku mõjutada ja nii edasi ning eh, praegune asjade käik, isegi kui Hiina ja, ja USA selle ratifitseerivad, on eh, endiselt äh, vaid mõne riigi kontrolli all, kellel on võimalus äh, selle lepingu ratifitseerimine ka blokeerida, sest äh, on olemas selline õiguslik vorm, mis ei ole trava, traditsiooniline ja tavakohane lepingute kohal. kas te ei arva, et artikli neliteist ülevaatamine ei võiks äh, üles näidata et seda, et asjast huvitatud osapooled tegelikult ka soovivad edasi areneda selle küsimusega. järgmine kõneleja. Uh, like for... aitäh, härra Todd, tahaksin teid tänada, et te siia olete tulnud ja ma vabandan, et ma ei olnud kohal, kui te oma sissejuhatavat sõnavõttu tegite. aga ma olen vast valitud parlamendisaadik ja ma olen valitud siia Austriast. nii et, et ma olen pisut kursis olukorraga. mul on väga hea meel, et meil on see arutelu siin täna toimunud. ma tahaksin Roheliste fraktsiooni nimel öelda kahte asja. kõigepealt see sõnastus, mida te siin mainisite Äh, minu meelest viib asja ka sellele emotsionaalsele tasandile, mida, mida on võimalik teha, te ütlesite, et praegu on soodus ilm ja me võiksime selle asjaga edasi min-, seilata nii-öelda. Äh, see, mida härra Obama hiljuti on teinud, on suunatud tõesti sellele, et lähitulevikus saavutada tulemusi, et see leping tõesti jõustuks ning äh, härra Svoboda küsimus on samuti seotud millegagi, millesse mina väga usun. meie parlamendisaadikutena nendel istungitel, mis meil on, nendel kohtumistel, mis meil on teiste parlamendisaadikutega, poliitikutega, eriti nendest riikidest, kus veel on vaja see leping ratifitseerida, meie saame tõesti rõhku asetada sellele, mis on, äh, nagu te täiesti õigesti ütlesite, Äh, mitte üksnes meie kõigi huvides, vaid kogu, ka nende riikide endi julgeoleku huvides ja tihtipeale riigid ise seda asja niimoodi ei näe. mul tegelikult ei olegi küsimust, ma lihtsalt tahtsin öelda, et äh, ma toetan teid täielikult ja ma loodan, et te saavutate seda, mida te olete üritanud saavutada. suur tänu ja nüüd on sõna teil, härra saadik. jah, jah, see kurikuulus jõustumismudel. ma tõesti loodan, et see on esimest ja viimast korda ajaloos, kui leping niimoodi jõustatakse. aga praegu on olukord nii ja me peame sellega toime tulema. nelikümmend neli riiki on alla kirjutanud ja nad kõik peavad ratifitseerima selleks, et see leping jõustuks põhimõtteliselt me võime spekuleerida, et noh, näiteks Põhja-Korea riik, mis on nii ettearvamatu, nagu te kõik teate, ja niivõrd kangekaelne teatud küsimustes, nagu te samuti teate, et võib-olla ei ole kerge näha, äh, kuidas Põhja-Korea puhul see äh, probleem lahendatakse, küsimus on, kas siis ülejäänud rahvusvaheline üldsus peab selle läbi kannatama mina võiksin asja natuke teisest aspektist vaadata ja öelda, et Põhja-Korea äh, iga katsetusega loomulikult parandab oma suutlikkust mitte luua ainult algset tuuma, algelist tuumarelva, vaid selliseid äh, relvi või seadmeid, mis muutuvad üha väiksemaks, äh, kus äh, Äh, tuumakütust palju paremini ära kasutatakse ja seega äh, lähenetakse äh, sellisele laengule, mida võib juba tuumaraketile kinnitada. ja see loomulikult valmistab muret selle piirkonna riikidele. aga pidades silmas seda mudelit, kuidas tehnoloogia on Pjonjanist levinud, siis võiks see olla meeldetuletus meile kõigile, et me ei pea rääkima potentsiaalsest probleemist, sellest, et tuumarelva levik mõjutab selle piirkonna riike, aga kui see, kui inimesed hakkavad sealt äh, ka ostma tuumatehnoloogiat, siis puudutab see juba meid kõiki. nii et, et tegemist on justkui äh, auguga selles struktuuris, mille me oleme üle, üles ehitanud ja kui me seda auku ära ei paranda, siis võivad äh, need mõrad ka mujale levida tegemist on väga raske dilemmaga, sellepärast et kui me seda auku ära ei lapi, siis üks riik võib äh, lõpmatuseni teha, mida ta tahab ja ja võib hakata müüma teenuseid ka teistele riikidele. et niisiis, tegemist on tõesti väga raske dilemmaga, ma arvan, et Äh, viis, kuidas me sellest mööda saame. Äh, äh, võib-olla peaks mõtlema, et võib-olla isegi seitse ratifitseerimist piisab, meil ei ole vaja. aga võib-olla minu suhtumine on naiivne aga kui see üheksakümne kuuendal aastal ei olnud naiivne ette näha, et kõik tuumarelvaliigi, omavad riigid sellele lepingule alla kirjutavad ja lepingud, lepingule läbirääkimised kestsid kaks pool aastat, siis ei ole naiivne ka täna ette näha, et siiski kõik need riigid selle lepingu ratifitseerivad. jah, selleks on vaja tegevusi, selleks on vaja äh, äh, riikide poliitikute, poliitilise juhtkonna kaasamist, aga asi on selles, et ja ma püüan äh, teile seda doktriini nii-öelda peale suruda, loodetavasti positiivses mõttes, et asi ei ole meis, meie ei pea midagi tegema. see oli sõnum ka minu kolleegidele Genfis, iga meie sammu taga on teatud etapid. me kõik peame selles protsessis osaleme, me kõik peame andma oma väikese panuse ja ainult niimoodi saavad asjad teoks saada aga ma ei näe, et siin mingi äh, lühikest kõrvalteede valimine meid äh, päästaks, võime öelda, et isegi ilma lepinguta see süsteem ju toimib ja nõnda edasi ja see ei oleks realistlik, sellepärast et see ei ole viis, kuidas me saaksime edasi liikuda. meil on võimalus mitte ainult selle lepinguga, me peame arutama ja ma ei tahaks seda liialt rõhutada, meil on võimalus äh, multilateraalsuseks, see, mida ütles president Obama ja see, mida ta ütlemata jättis peaassamblees, oli see, ta ütles, et palun äh, ühendame jõud ja minul on selline tunne, et praegu on võimalus viimase paari aasta jooksul, äh, see võib-olla see periood on lühem, sest et USA-s toimuvad varsti vahevalimised aga me oleme praegu investeerinud tõesti palju diplomaatiasse, me oleme sellisesse udusesse asja nagu multilateraalsus palju investeerinud. Äh, millised on siis need hüved, mis me oleme saavutanud? see leping on üks nendest võimalikest potentsiaalsetest saavutustest. ja olukord praegu ei ole raskem, kui ta oli tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal ja me saame siis konkreetsete sammude läbi näidata, et kui me oleme sellesse investeerinud, siis see annab meile ka tulu, sellepärast et muidu äh, võib äh, veel minna aastakümneid, enne kui see nii-öelda, need väga soodsad tingimused äh, tagasi tulevad. suur tänu teile, härra saadik. see eh, oli meie jaoks väga kasulik see propaganda tegemine, millega te siin tegelesite. Te kahtlemata olete teretulnud siia, et te tutvustaks meid selle protsessi edasise käiguga. ma arvan, et meie parlamendiliikmete jaoks on siin suur roll mängida veel. Teie eksperdi roll, teie teadmised on kahtlemata väga kasulikud, loodetavasti oleme tihedates sidemetes ka tulevikus ja loodetavasti te informeerite meid tulevikus selle protsessi käigust ning see tänane istung on meil lõppenud. me kohtume viieteistkümnendal oktoobril ja seal, sinna tuleb meid külastama härra Wise Euroopa Kaitseagentuurist ja toimub äh, workshop äh, miinide, maamiinide vastases võitluses ning äh, Afganistani küsimus on samuti paljude teie seast suur probleem ning kuuendal oktoobril Ahvetis esineb Euroopa Liidu eriesindaja Afganistanis ja ma paluksin, et koordinaatorid jääks mõneks hetkeks siia, et me jätkame eilset juhatuse koosolekut.